tohutu suur saavutus Euroopa tehnoloogiale, olen teiega nõus. aitäh, et seda mainisite, proua Ayala Sender. ning endise kosmosevolinikuna on mul selle üle eriti hea meel. nii, Haudala raport nüüd. kes on poolt? vastu? erapooletud? see on vastu võetud Stefanitši raport. nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud äh, viissada kuuskümmend üheksa häält poolt, seitsekümmend kaks vastu, kaksteist erapooletut. Negrescu raport järgmisena, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud nüüd edasi Austrevitsuse raport, mis puudutab assotsieerimislepingut Moldovaga. Teil on sõna, palun. härra Fleckenstein, teil ei ole mikrofoni. härra president täna hommikul me nägime juba, milline on olukord ja minu arvates on praegu õige hetk, kus äh, et me tervitaksime Moldova parlamendi presidendi ja tervitaksime ka neid külalisi, kes meil siin on Moldovast. Benvenuto eh, rinnovato, le delega-. jah, tere tulemast teile tõesti tere tulemast kõigile delegatsioonidele, kes siin on, meil on väga hea meel, et te siin olete niisiis äh, Austrevitsuse raport äh, assotsieerimislepe Euroopa Liidu ja Moldova vahel, äh, seitse suuline muudatusettepanek, Howitt, härra Howitt, palun. aitäh, tahaksime lisada seitsme lõpu ja saadab oma valimismissiooni jälgima parlamendivalimisi kolmekümnendal novembril kaks tuhat neliteist ja Rahvapartei kolleegid on sellega nõus kas keegi on sellele vastu? sellisel juhul hääletame punkti seitse muudetud kujul, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. punkt kakskümmend üheksa, muudatus kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud, kontrollime. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. jah, see on tagasi lükatud. nüüd äh, muudatus neli äh, puudutab punkti kolmkümmend üks, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt A, muudatus kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud. pärast põhjenduspunkti L muudatus üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on vastu võetud Eh, nüüd ehm, hääletame Austrevitšuse soovitust ehm, Euroopa Liidu ja Moldova vahelise assotsieerimise lepingu kohta nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? see on vastu võetud. Passiamo al processo di pace in Irlanda del Nord, c'è una proposta di risoluzione. nii, nüüd Põhja-Iiri rahuprotsess, resolutsioon kuuelt fraktsioonilt, suuline muudatusettepanek põhjenduspunkti A kohta. proua Pagasaru Tundva. aitäh põhjenduspunktis öeldakse, et me peame lõpetama kõik vägivaldsed konfliktid Euroopa Liidus ja me tahaksime sinna äh, lisada, et tuleb ära hoida karistamatustunne, poliitikat. kas keegi on selle vastu? mi pare che sia stato superato. mulle tundub, et äh, püsti tõusis rohkem kui nelikümmend saadikut, nii et hääletame esialgset teksti. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. ja nüüd resolutsioon tervikuna, kes on poolt? vastu? erapooletud? see resolutsioon on vastu võetud nüüd Türgi tegevus äh, Küprose erimajandusvööndis, äh, punkt kuus, viis D, nimeline muudatus, äh, või nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. nüüd äh, pärast punkti kuus muudatus kaks ja kolm ja suuline muudatusettepanek, härra Preeda, palun aitäh, president, me teeme ettepaneku, et muudatuses kolm jätame välja need riigid, kes seal on üle loetud ja viitame lihtsalt tervele regioonile. teised fraktsioonid on sellega nõus, aitäh. kas keegi on selle muudatuse vastu? ma ei näe, et keegi püsti tõuseks. niisiis hääletame muudatust kolme muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, muudatus üks kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, kes on poolt? Ah, hästi, kontrollime esimest osa. niisiis, kontrollime muudatuse üks esimest osa. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. ja nüüd äh, muudatus üks, teine osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud. kontrollime ka teist osa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd resolutsioon tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame resolutsiooni humanitaarolukorra kohta Lõuna-Sudaanis, resolutsioon kuuelt fraktsioonilt, muudatus üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja see muudatus on vastu võetud. E, muudatus neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatus kaks, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd resolutsioon tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletud see resolutsioon on vastu võetud ja sellega oleme hääletamise lõpetanud. ja nüüd läheme edasi hääletuste selgituste juurde. Bien passé, non oui, oui, oui. Merci, merci. Merci beaucoup. Ah, grazie. Ce ne sono 23. Ah, ma mia.